sellele kõigele kaasa. nüüd oleme küsimustega lõpule jõudnud. Te olete meile vastanud väga põhjalikult ning kui soovite, on teil nüüd võimalus veel viis minutit kõnelda, võite peatuda, eh, mis teemal tahate, te võite rääkida kuni viis minutit, aga te ei pea viis minutit rääkima Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση. ma arvan, et me oleme kõik juba väsinud pikast tööpäevast, üle kolme tunni oleme arutanud, see on loomulik ja see on inimlik. nii et ütlen ainult paar sõna. paar inimlikku sõna, kui lubate sest et ma arvan, et me rääkisime kõik väga avameelselt, väga otsekoheselt. kui te mind usaldate, kui usaldate mulle selle ülesande, selle ametikoha, siis niimoodi hakkakski meie koostöö välja nägema. avameelsed kõnelused. nagu me oleksime kõik ühe perekonna liikmed. sest see, millega me peame silmitsi seisma, meie ees on väga suured probleemid. professor ütles paar minutit tagasi, et ta ei tahaks olla minu nahas. kuna ma selle poliitikaga olen ennast juba sidunud ja teen seda kirega, siis äh, ma tegelen nende küsimustega. parlamendiliikmena tahan ma sellele pühenduda. mind valiti Euroopa Parlamendi liikmeks äh, maikuus. ja see, kuidas need valimised toimusid see muutis väga palju parlamenti ja see parandas parlamendi ja ka komisjoni positsiooni meie kodanike silmis. vaatamata sellele, et olen veidi väsinud, siis on mul väga hea meel, et olen siin täna teie ees, sest et see demokraatlik protseduur, see menetlus on kõik väga vajalik, et näidata meie kodanikele, et me ei ole siin ainult selleks, et üksteisele head meelt valmistada. me ei tulnud siia üksteisele komplimente tegema. meil on käimas poliitiline dialoog, me võime ka üksteise arvamustega mitte nõustuda, ma ei ütle, et me kõik olime täna üksteise arvamustega nõus, vaid nende arutluste tulemusena püüame leida lahendusi ja see protseduur, mis mais alguse sai, see on suur samm edasi, me peaksime kõik andma endast parima, et taastada usaldus meie valijate silmis. sellest arutelust õppisin ma väga palju, aga mul on veel väga palju õppida. härra Sörensen ja tema meeskond on mind väga palju aidanud, me ei ole praktiliselt kaks nädalat maganud aga ma sain väga palju teada üldise raamistiku kohta, nüüd pean hakkama tegelema detailidega ja täpsemate küsimustega. nii et kui te kiidate minu kandidatuuri heaks, siis just niimoodi hakkame koostööd tegema. püüame üheskoos oma visiooni ellu viia ja tagada, et Euroopa on üks peamisi annetajaid, nii et me saame olla uhked selle üle, et oleme eurooplased, aitäh! Well, thank you very much, Mrs. Stylianidis. suur tänu, härra Stylianidis, ka selle lõppsõna eest. nüüd olete kõik puhkuse ära teeninud. vastavalt kodukorra reeglitele on esimehel ja koordinaatoritel veel koosolek siinsamas, nii et kõik, kes selle koosolekuga seotud ei ole, palun ruumist lahkuda, saadame hinnangud ka kõikidele fraktsioonidele. presidentide konverents võtab vastu otsuse kuidas otsustatakse täiskogul volinikukandidaadi suhtes. suur tänu kõigile, kes osa võtsid, suur tänu ka kannatlikkuse eest, sest läksime täna üle aja. suur tänu kõigile!